ei ole. sellega on äh, ametisse määramine heaks kiidetud. ja mul on ka nõukogu seisukoht, äh, mis on langetatud esimesel lugemisel ning äh, põhjendus otsusele, mille langetas komisjon, mis avaldatakse pärast osaistungjärgu lõppu ette nähtud kolmekuuline tähtaeg kahekümne neljandast maist annab see siis meile võimaluse oma seisukoht välja öelda. ja nüüd tuleme tagasi selle küsimuse juurde, mida me just arutasime vastavalt artiklile sada nelikümmend lõikele kaks parlamendi kodukorrast. teen ettepaneku, et, et me arutame e, esimest küsimust, mis puudutab inimõiguste, demokraatia, õigusriigi põhimõtete rikkumist ja Guantanamo kinnipeetavate näljastreiki, et me ei aruta seda küsimust, toimub nimeline hääletus ja seetõttu palungi hääletada. ja hääletamine on alanud, palun hääletage. Uh, hääletame, kas arutada või mitte. hääletamine on lõppenud